järgneb hääletus lihtsustatud menetluse kohaselt proua Mathieu raporti üle, mis puudutas Euroopa Liidu eelarvest Afganistanile eraldatud vahendite hääletuskontrolli Hä. nimeline hääletus, hääletamine on avatud. kas kõik on hääletanud? palun minge oma kohtadele. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud, palun, mm, aitäh, proua. viissada viiskümmend poolthäält, viis vastuhäält, seega on see suure häälteenamusega vastu võetud, palju õnne. proua Riera Madurelli raport mis puudutab meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamist töö saamisel, kutseõppes ja edutamisel ning töötingimuste pakkumisel me hääletame seda resolutsiooni ettepanekut ja e, muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? kolleeg Saier, kas teie ka olete hääletanud? hääletamine on lõppenud. E, viissada kolmkümmend seitse poolt, kakskümmend kaks vastu, seega vastu võetud see oli nüüd kogu hääletus. palju õnne proua äh, kolleeg Riera Madurellile. nüüd me hääletame Gaza sündmuste resolutsiooni. kolleeg Schultzil on sõna. aitäh, härra president. ma tänan teid, et te mulle sõna andsite. ma palun, et te lubaksite mul teha kaks märkust, üks, mis puudutab äh, resolutsiooni, mida me hakkame hääletama ning äh, teiseks äh, isiklik märkus, mis puudutab ühte selle meie koja kolleegi. esi-, esmalt resolutsiooni ettepaneku kohta, minu fraktsioon eile õhtul väga kirglikult ja intensiivselt ning järelemõtlikult äh, arutas seda resolutsiooni ettepanekut. ma arvan, et äh, meil kõigil on täna enne hääletust äh, meeles see, mida ütles meile Francis Hertz, kui äh, sõjalises kokkupõrkes rahvusvahelisi institutsioone, rahvusvahelised institutsioonid ei ole enam turvalised, siis on jõutud sellise piirini, mis on väga mõtlemapanev ning me peame Iisraelile saatma signaali, et nad peavad tagama eh, rahvusvaheliste institutsioonide julgeoleku, sest muidu ei ole tagatud eh, humanitaarabi andmine ja see ei ole kindlasti kooskõlas rahvusvahelise õigusega. teisalt aga oleme otsustanud eh, seda resolutsiooni toetada, sest et pärast eile õhtust pikka arutelu usume me, et praegusel hetkel on oluline see resolutsioon vastu võtta. ning kõik need signaalid, mida saadab välja Euroopa Parlamendi institutsioonina, on ju vajalikud, aga väga kindel on see, et vägivalla areng, mis ei peatu ka koolide ja äh, lasteaedade ees, on midagi, mis tuleb kindlasti hukka mõista. seda resolutsioonis, see on resolutsioonis kirjas seda resolutsioonis kirjas ei ole, aga me tahame äh, selle siiski sinna resolutsiooni äh, kirja panna, tuginedes ilmselt ka paljude teiste fraktsioonide kolleegide arvamusele. Äh, kogu oma poliitilise karjääri jooksul oleme olen võidelnud rahu eest. täna on tegemist meil viimase täiskogu istungiga, kus osaleb ka kolleeg Michel Rocard. meie jaoks, kes me esindame Sotsiaaldemokraatlikku fraktsiooni, aga ilmselt ka kõigi teiste kolleegide jaoks aitäh, härra president. ma tahaks äh, öelda kolleeg Rocaarile, et kuna ma eile ei saanud osaleda vastuvõtul, kuna äh, Mirek Topolanek, Tšehhi peaminister, nõukogu eesistuja, oli parlamendis, tahaksin ma väljendada oma äh, austust ja ma sooviksin teile so soovida palju õnne kõigeks edaspidiseks ja tänada teid suure panuse eest, mida te olete andnud Euroopa ülesehitamisele. minu siiras tänu Michel Rocardile. So, liebe Kolleginnen und Kollegen lugupeetud kolleegid, äh, härra Kaaler sooviks äh, kolmanda punkti kohta teha mu suulise muudatusettepaneku, palun. aitäh. Äh, teiste fraktsioonidega kooskõlastatult sooviksin ma teha teise muuda-, sellise muudatusettepaneku. erivastutus olulise rolli läbi, see fraas tähendab mis äh, on seotud Egiptuse olulise rolliga, tänan. kui keegi selle vastu ei ole, siis me hääletame, kas, kes hääletab poolt, palun tõstke käsi, kes äh, hääletab vastu, erapooletud? ühe erapooletuga on äh, see resolutsiooni ettepanek vastu võetud. nüüd me hääletame eh, eh, punkti C kahes osas, kes on poolt, esimese osa hääletus praegu. ei, see on punkt C. ma saan ka teisi vihjeid tõsiseltvõetavalt. esimene osa, punkt C, kes on poolt, kes on vastu? erapooletud, vastu võetud teine osa, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? erapooletud? vastu võetud, aga me võime siiski äh, kontrollida, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. Äh, kolmsada viiskümmend kolm vastu, kakssada neliteist, äh, poolt kakssada neliteist vastu, vastu võetud nüüd me hääletame kogu teksti, äh, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, väheste äh, erapooletutega ja ilma vastuhäälteta on äh, resolutsiooni ettepanek vastu võetud armsad kolleegid, ma tahaks teid äh, teavitada sellest, et praegu ma äh, üritan Euro Vahemere Parlamentaarse Assamblee presidendina samasugust äh, otsust saavutada, nagu teie just praegu vastu võtsite. nüüd nüüd me hääletame resolutsiooni ettepanekut Somaali poolsaare kohta. kuue fraktsiooni ühine ettepanek, proua Koomišil on suuline muudatusettepanek, palun, proua Koomiš. Um jah, lõike üks ette tahaksin lisada. praegune olukord Somaali poolsaare riikides ei vasta koostöö üldistele elementidele, mille leiame Cotonou lepingu artiklist üheksa. see lause tegelikult oli juba raportis ja selle lause panid sinna kolleegid, kes seda regiooni hiljuti külastasid, aitäh. aitäh, kui vastuväiteid ei ole. kolleeg Nassaar, palun palun lülitage mikrofon sisse. Euroopa Rahvapartei fraktsioon on suulise muudatusettepaneku vastu. Neid on kindlasti viis, nelikümmend liiget. siis meil ei ole vaja hääletada punkti üks, muudatusettepanek viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? Äh, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitse, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks, kes on poolt? aitäh, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, aitäh, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, kes on poolt, aitäh, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, me hääletame äh, resolutsiooni ettepanekut tervikuna. nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud viissada seitsekümmend poolt, üksteist vastu, suure häälteenamusega vastu võetud, suur tänu kõigile, kes osalesid selle resolutsiooni ettepaneku koostamisel. nüüd me hääletame viit resolutsiooni ettepanekut Euroopa Liidu strateegia kohta Valgevene suhtes. me hääletame kõigepealt äh, viie fraktsiooni ühist äh, muudatusettepanekut, kes äh, esit-, mis asendab kõiki teisi resolutsiooni ettepanekuid. esimene äh, muudatusettepanek, äh, Jan Marinus Viers, ma sooviks äh, esitada suulise muudatusettepaneku üheksanda punkti kohta. maha tõmmata lõike üheksa viimane lause, kus öeldakse, kutsub üles Valgevene võime lõpetama ehm, väljasõiduviisade andmist, keelamist lastele, eriti noortele ja selle soovime kustutada sellepärast, et Valgevene võimud on äh, selles punktis enda käitumist juba korrigeerinud. Äh, suuline muudatusettepanek üheksanda punkti kohta vastuolusid ei ole, nii et me hääletame selle, seda, kes on poolt, aitäh, kes on vastu e, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks, kes on poolt, aitäh, kes on vastu, seda me peame elektrooniliselt kontrollima, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. kakssada nelikümmend kaks poolt, kolmsada nelikümmend vastu, tagasi lükatud. nüüd me hääletame resolutsiooni ettepanekut tervikuna nimeliselt. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud viissada viiskümmend üks poolt, viisteist vastu, suure häälteenamusega vastu võetud. aitäh kõigile, kes osalesid äh, selle resolutsiooni ettepaneku koostamisel. me hääletame nüüd kuue fraktsiooni ühist äh, resolutsiooni ettepanekut, mis peaks asendama kõik teised resolutsiooni ettepanekud Srebrenica kohta. proua kolleeg Doris Pakk tahaks äh, kolmanda punkti kohta teha suulise muudatusettepaneku. armsad kolleegid kõik olid nõus, et me asendame kolmanda punkti, kolmandas punktis on juttu rahvusvahelise kohtu tegevusest ja me tahaksime seda asendada. selles tähenduses suurendada või selles tähenduses tuleb rohkem tähelepanu pöörata sõjakuritegude eest vastutusele võtmisele ka siseriiklikul tasandil vastuväiteid ei ole, nii et me hääletame punkti kolm muudetud kujul. tegemist on, ei, vabandust, me hääletame äh, nimeliselt kogu äh, resolutsiooni ettepanekut muudetud kujul, hääletamine on alanud, kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. viissada viiskümmend kuus poolt, äh, üheksa vastu, aitäh kõigile, kes osalesid selle resolutsiooni ettepaneku koostamisel nüüd me kuulame äh, selgitusi hääletamise kohta. suulised selgitused hääletamise kohta kõigepealt äh, äh, proua Riera Madurelli raport, Daniel Hennen, palun.